me oleme saanud seitse resolutsiooni ettepanekut, hääletus toimub kohe pärast tänahommikusi arutelusid, nii et selle teema me oleme nüüd lõpetanud ja läheme järgmise arutelu juurde meie päevakorras, milleks on Saudi Araabia ning Raif Badawi juhtum. ja nüüd ma annaksin kõigepealt sõna proua Lohpiilerile dass die öffentliche Folter von Raif et äh, Raif Badawi avalik piinlemine äh, tervislikest põhjustest on korduvalt edasi lükkunud, näitab ainult seda, et kui kohutava tulemused olid esimesel viiekümnel piitsahoobil. vägagi ettekujuteldamatu on see, mida tähendaks järgnevad hoobid solidaarsus Raif Badaviga ei tohi väheneda, seetõttu on meie tänane resolutsioon oluline, me nõuame, et Raif Badavi vabastatakse ilma igasuguste tingimusteta. ta ei ole üksikjuhtum e Saudi Araabias on vahistatud erinevaid inimõiguste kaitsjaid ja e, vaba arvamuse avaldusemise õigust pidevalt kärvitakse. eelmisel aastal Badavi advokaat Iga ma kohtusin Saudi Araabias, ka Vaied Abu Khair mõisteti viieteistkümneks aastaks vangi ehm, me peaksime koostama nimekirja kõigist ehm, vangidest, kelle küsimus tuleks alati kohtumistel Saudi Araabia valitsusega tõstatada. aitäh ja nüüd saab üheks minutiks sõna härra Teemesmaaker probeert te bewijzen. Het zetelt nog. Eh, Saudi Araabia on riik, eh, mis eh, diplomaatilisel areenil üritab väga tugevat jõu, rolli mängida ja ta üritab ka anda olulist panust terrorismivastasesse sõjas. Saudi Araabia võiks aga distantseeruda nendest äh, praktikatest, mida kasutab islamiriik. paljud äh, moslemid ei äh, identifitseeri end nende karmide karistustega, mida seal praktiseeritakse. ja oluline oleks islamiteemaline arutelu, mis võimaldaks uut dünaamikat tuua sellesse küsimusse. on terve rida ähm, inimesi, keda taga kiusatakse selles riigis, Raif Padavi on süütu ohver, tegemist on väga karmi ähm, keskaegse mm, praktikaga. Saudi Araabia ei tohi e, jääda ÜRO Inimõiguste Komisjoni liikmeks, kui e, nad ei muuda oma seisukohti Raif Padavi suhtes aitäh, president, äh, volinik, äh, kolleegid, äh, Saudi Araabia blogija härra Badavi ei ole enam meditsiiniliselt võimeline saama ülejäänud karistust oma tuhandest piitsahoobist meil ei olnud vaja arstide hinnanguid ega ülevaateid, eh, saamaks aru, kuivõrd tege-, barbaarne on selline ihunuhtluse liik, mis on vastuolus ÜRO konventsioonidega, millega äh, Saudi Araabia ise on liitunud. arvestades üldiseid inimõiguste rikkumisi Saudi Araabias, mis mõjutavad äh, kõiki kodanikke, aga eriti naisi ja poliitilise süsteemi äh, kritiseerijaid, on tema liikmelisus ÜRO Inimõiguste Nõukogus farss siin kojas on väga raske ühiselt võtta sõna inimõiguste rikkumise teemal Saudi Araabias. ma kutsun kõiki Rahvapartei liikmeid üles toetama ühisresolutsiooni, mille teised fraktsioonid on esitanud. selline jõhker äh, härra Padavi õiglusse rikkumine tuleb ühiselt hukka mõista ja minu arvates on üldisemalt vaja läbi mõelda meie suhted Saudi Araabiaga tegemist ei ole usaldusväärse partneri ja liitlasega võitluses islamiriigiga see riik on, on eksportinud aastaid fundamentalistlikke islamistlikke seisukohti, millele islamiriik tugineb ja see riik rakendab samasugust brutaalset vägivalda igapäevaste karistustena, mida me mõõdame, mõistame hukka islamiriigi puhul, aitäh! aitäh! ja nüüd härra Korao Teil on sõna üheks minutiks. aitäh, president. Raif äh, Badavi, äh, blogija ja Free Saudi Liberals asutaja äh, ei saa enam pitsahoope taluda me peame Saudi Araabia võime kutsuma üles seda karistust tühistama ja ta vabastama. aga me peame ka laiemalt mõtlema Äh, sellele, kuidas me suhtume nendesse naftadollaritesse ja suhetesse Saudi Araabiaga. Äh, me oleme tunnistajaks pidevale rahvusvahelise õiguse ja inimõiguste rikkumisele. see tähendab, et seistes silmitsi riigiga, mis on lääneliitlane, tegutseme kui silmakirjateenrid kuidas äh, võidelda islamiriigiga, äh, kui me peame sõbraks riiki, mis äh, kasutab ihunuhtlust nende vastu, kes üritavad infot levitada või usku kritiseerida. aitäh. härra Kousu-Bermui üheks minutiks nüüd. suur aitäh, president me peame olema väga otsusekindlad, mõistes hukka Raif Badavi äh, juhtumi. ta on mõistetud kümneks aastaks vangi ja talle on mõistetud tuhat piitsahoopi ainuüksi oma võrgustiku loomise eest. me ei saa unustada ka naiste probleeme Saudi Araabias ja selles riigis on veel väga palju teisi inimõiguste probleeme on täiesti hämmastav, äh, kuidas äh, inimesed äh, läänes käituvad, näiteks Angela Merkelil on väga ranged moraalsed standardid Kreeka võla küsimuses, aga selles küsimuses ta lihtsalt ei tee midagi või vaadake, mida teeb David Cameron. tema väljendas sügavat kurbust selle üle, kui Saudi Araabia viimane kuningas suri ja ka Barack Obama avaldas kaastunnet ja kahetsust, kui kuningas suri nii et, et äh, äh, äh, need inimesed tõesti käituvad silmakirjalikult Saudi Araabia režiimi küsimuses ning ärgem unustagem, et Saudi Araabia toetab fundamentaliste. aitäh, härra Weidenholzer! aitäh, härra juhataja! Need kohtunikud, kes Jeddas nõudsid mõistsid Raif Badavi Äh, kümneks aastaks vangi ja talle tuhat piitsahoopi ei mõistnud, mida nad vallandasid. tegemist on järjekordse rünnakuga ähm, Saudi kodanike vastu, kes lihtsalt avaldavad oma meelsust, aga äh, see kutsus välja piir, reaktsiooni kogu maailmast äh,, kus mõisteti hukka äh, sellised karistused, nagu Saudi Araabias rakendatakse, piitsutamised äh,, mm, ja pea maha raiumised, need on ähm, asjad, mida me kõik äh, hukka mõistame, kui neid äh, viib läbi terroriorganisatsioon. lugupeetud kolleegid, me ei tohi kasutada siin kahte mõõdupuud äh, ka riigi puhul, kellega meil on intensiivsed majandussidemed ja kellega meil on ühised julgeolekuhuvid Ehm, ka see riik ei tohi kasutada selliseid meetodeid, mis on äh, drastiliselt vastuolus inimõigustega. Ehm, stabiilsust selles äh, piirkonnas ei saa äh, silmade sulgemisega tagada. me saavutame täieliku stabiilsuse ainult siis, kui õigussüsteem vastab inimõigustele esitatavale nõudmistele. aitäh! Teile on esitatud sinise kaardi küsimus härra Vaigelilt, olete valmis vastama? lugupeetud äh, kolleeg, äh, oma sõnavõtus äh, te mainisite neid probleeme, mis meil on siin Euroopa Parlamendis ja kogu Euroopa Liidu lähenemises inimõiguste küsimustele Saudi Araabias. meil on üsna palju riike, kus äh, inimõigusi rikutakse Iisraelis, Marokos ja veel paljudes teistes riikides ja me kõiki peame neid, peame neid sõpradeks ja partnerriikideks ja meil on kokkulepped nendega allkirjastatud, kas teile ei tundu, et oleks õige aeg hakata siin parlamendis ka selgelt äh, rääkima oma suhete, suhtumisest inimõigustesse ja sellest, kuidas seda tulevikus välja näidata, eriti suhetes nende riikidega, kus neid pidevalt rikutakse? jah, teil on õigus, inimõigused on olulised ja neid ei tohi teiste asjadega siduda ning asi ei tohi olla nii, et poliitiliselt arvestatakse ähm, mõningatel juhtudel ja mõningatel juhtudel kritiseeritakse nende rikkumist, teistel juhtudel mitte inimõigused peavad olema, seisma kõrgemal poliitilistest huvidest ja nii ähm, tuleb neisse suhtuda. härra Preeda, üks minut. Eh, suur aitäh, president. Eh, me palume Saudi Araabia võime eh, tühistada härra Badavile kehtestatud piitsutamiskaridus Äh, sõnavabadust ei tohi niimoodi karistada. Äh, meie fraktsioon ei öelnud, äh, ütles ei teiste fraktsioonide koostatud ühisresolutsioonile ja peamine põhjus on see, et selles ühisresolutsioonis on Saudi Araabia ja Islamiriik pandud võrdsele pulgale, see on viga ning Euroopa Parlamendi delegatsioon läheb Riyadi homme meie äh, kolleegid lähevad islamiriiki, kas äh, see on siis tõesti nii või? ning äh, need ettepanekud, mis rah-, Rahvaparteid tulid kiireloomuliste asjadele, Natalja Šavtšenko ja tatarite olukord Krimmi poolsaarel, need kaks asja lükati kõrvale. aitäh, härra Kelam järgmisena. aitäh, president Raif Badavi juhtum pälvib tõsis, väärib tõsist tähelepanu. kedagi ei tohi rangelt karistada selle eest, et ta kommenteerib inimõiguste olukorda oma äh, riigis, aga tuhat piitsahoopi on äh, sisuliselt võrdne surmanuhtlusega Saudi Araabia on ratifitseerinud ÜRO piinamise vastase äh, konventsiooni, mille kohaselt kehalised karistused on keelatud. ma loodan, et meie tänane arutelu saadab veenva sõnumi Saudi võimudele, et äh, see karistus tuleb tühistada ja vaadata läbi uuesti süüdistused härra Raif Badavi vastu ning tagada talle inimlik kohtlemine samas tervitame äh, kohtureforme, mis Saudi Araabias on alanud ning äh, kutsume uut kuningat üles tegema kõik, mis tema võimuses, äh, tagama kodanike vabaduste ja õiguse kaitse, aitäh. Richard Howitt järgmisena üheks minutiks. president, piitsutamine on piinamine too, piinamine on inimõiguste rikkumine, äh, blogimine on vaba arvamuse vaba äh, väljendamine äh, ja kui me piirame arvamusevabadust, rikume inimõigusi, igaüks sellest tuhandest piitsalöögist, mis härra Padavile mõisteti, on inimõiguste rikkumine ja selle rikkumise valu peame me kõik tundma ja me kõik peame tegutsema Raif äh, naine on meile öelnud, et tema mehe kannatused on niivõrd suured, et ta ei suuda enam isegi kõnelda ja ta suudab äh, ainult vähendada kahetsust, kuidas see kõik tema lapsi mõjutab. Äh, ta on palunud armu ja ta tahab lahkuda riigist ja ühineda oma perega. meie toetame teda kui Euroopa Liit esmaspäeval teatas, et tehakse koostööd Saudi Araabiaga terrorismivastases võitluses, Äh, siis ärgem unustagem, et Saudi Araabia võimud nimetasid Raifi terroristiks. kui see koostöö Saudi Araabiaga üldse midagi tähendab, siis peame kasutama selleks, et vabastada Raif. aitäh. jah, härra Henkel lugupeetud daamid ja härrad, lugupeetud juhataja, juba viidati sellele, et Gaddafi juhtum on Saudi Araabia puhul tüüpiline Amnesty Internationali pikaajalise liikmena tahaksin ma viidata aga ka sellele, et see on tüüpiline islamile. islamit ikka ja jälle eristatakse islami äärmuslusest, see on äh, umbes samasugune, nagu üritaksime sotsialiste sotsialismist eristada või kapitali kapitalismist. ma saan teile täna öelda, et äh, üheksakümne 95 et enamuses islamiriikidest inimõigusi ta-, äh, tallatakse jalgade alla, naisi ja tütarlapsi koheldakse oluliselt halvemini kui mehi ja poisse, enamus ohvritest on moslemid. ja ma arvan, et seetõttu on oluline, et äh, me tegeleks inimõiguste rikkumisega kõigis islamiriikides, ka parlamendis härra Weidenholzeril on õigus, me ei peaks siin kasutama e-, eraldi mõõdupuid härra depree palun! Euh, lugupeetud juhataja lugupeetud kolleegid traagiline ja äh, talumatu on see Raif Padaevi juhtumi puhul, et tegemist ei ole isoleeritud juhtumiga, äh, tegemist on tüüpilise juhtumiga ta, tegemist on süsteemiga, hullem veel, tegemist on legaalse süsteemiga, mis on välja töötatud selleks, e-, et riigi Äh, ametiasutused saaksid seda kasutada ja meie peame seda riiki enda sõbraks. see, mis on ähm, talumatu selle karistuse puhul, on mitte ainult see piitsahoopide arv, vaid et äh, need piitsahoobid antakse talle sellepärast, et ta on lahti öelnud islamist, ehkki ta lihtsalt kasutas internetti selleks, et ähm, osaleda demokraatlikus arutelus. traagiline ja talumatu on äh, selle brutaalse karistuse puhul see, et põhimõtteliselt äh, ei ole mingit vahet äh, islamiriigi äh, praktikate vahel, keda me pommitame, ja mõningate legaalsete ja barbaarsete praktikate vahel, äh, mida kasutab Saudi Araabia, keda me toetame. sellepärast ma toetan seda resolutsiooni ja kutsun kõiki üles toet-, seda toetama. aitäh ja nüüd saab sõna härra Smith Uh, aitäh president kolleegid minu arvates peaksime me siin kojas meelde meeles pidama et meie peame kaitsma selle regiooni inimesi ja mitte selle riigi pea kust juhti me kõik teame kui kiiresti juhid võivad muutuda mina pean ennast Saudi Araabia sõbraks ma kasvasin üles Riyadis ja mul on palju häid mälestusi sellest ajast ja just nimelt selle sõpruse ja selle väärtuste pärast, mis meil on, me peame me neile väärtustele ka truuks jääma ja äh, võtma äh, sõna, kui süstemaatiliselt selles riigis inimõigusi rikutakse. Raif Badami äh, jah, Amnesty International on tema nimel tööd teinud ja, ja tema on oluline sellepärast, et Saudi Araabia võimud ise olu-, otsustasid tema juhtumi oluliseks teha, nad osutasid temast teistele eeskuju teha ja seega me peame tema kannatustele keskenduma aga selliseid inimesi on palju ja see resolutsioon on nende kõigi jaoks ja ma ühinen äh, härra Hovitiga, et kui meie koostöö Saudi Araabiaga üldse midagi tähendab, siis me peame olema öö, äh, oma väärtustele truud ja ma looviksin, et Ühendkuningriik mõtleks äh, vähem relvatehingutest ja rohkem meie väärtustest, aitäh! on minut. härra Castaldo, palun. aitäh, lugupeetud juhataja kümme aastat vangistust ja tuhat piitsahoopi poliitilise tegevuse eest, viisteist aastat äh, vangistust advokaadile, kes äh, tegeleb inimõiguste kaitsjate äh, kaitsmisega. millise karistusõiguse süsteemiga on tegemist, kus kõigepealt peab viiekümne pitsahoobi mõju paranema, et saaks järgmised viiskümmend pitsahoopi anda? tegemist on aeglase edasi lükatud surmaga. tegemist ei ole mingi võimalusega seda õigustada, sellist barbaarsust õigustada. kui Saudi Araabia peab olema meie partner, siis äh, peab ta vabastama kõik äh, õigustamatult äh, vahistatud inimesed. ta peab reformima oma karistusõigussüsteemi. ja parlamendi poolt tehtu, ei, tehtav ei tohi jääda ainult sõnadeks, sellepärast et inimõigused on meie jaoks äh, olulised, me ei saa oma põhimõtteid nafta eest maha müüa, iga piitsahoop, mis antakse, on piitsahoop meie kui parlamendisaadikute südamele, südametunnistusele ja öö, ähm, me võlgneme seda Raifile ja kõigile teistele Raifidele, kes Saudi Araabias vangis istuvad, me peame kasutama kõiki instrumente, mis meil on ja me peame selles küsimuses olema ühel meelel. härra Frunzulika sooviks teile esitada sinise kaardi küsimuse. kas te olete nõus vastama sellele küsimusele? aitäh, härra Castaldo. pärast seda, mis Pariisis toimus terroristlikke rünnakuid äh, Charlie Hebdo vastu pean silmas. Saudi äh, suursaadik äh, osales meeleavaldustel selleks, et toetada Charlie Hebdo'd ja selleks, et saata sõnumit terrorismi vastu, aga samal ajal kõik need asjad, kui need toimuksid Saudi Araabias, kui seal oleks äh, selline ajaleht nagu Charlie Hebdo, siis äh, äh, karistataks neid inimesi loomulikult islamist lahtiütlemise eest, neid karistatakse võib-olla surmanuhtlusega, tuhande piitsahoobiga ja nii edasi. Um, ähm nüüd on asutatud uus liikumine, kas te ei arva, et me peaksime äh, Euroopa Parlamendis ka äh, seda tutvustama? lugupeetud kolleeg, ma olen teiega täiesti nõus. me ei tohi leppida sellega, et äh, me ainult äh, silmakirjalikku toetlust avaldame. Äh, kui me tahame terroristide vastu võidelda, siis me peame võidel-, võitlema selliste põhimõtete vastu, distantseeruma sellistest praktikatest, meie liitlased ei tohi ka käituda silmakirjalikult, kasutama kahte erinevat mõõdupuud ja loomulikult olema iga päev raif. aitäh ja üheks minutiks sõna härra Kellil. aitäh, president tegemist on tõesti väga kurva juhtumiga, sellepärast et ühelt poolt meil on väga head suhted Saudi Araabia kuningriigiga. ja siis teisalt on meil sellised äh, Äh, praktikat, kus lihtsalt teisitimõtlejaid sunnitakse vaikima ning me peame reageerima sellisele olukorrale, me ei saa seda taluda. meie tegelikult mängime siin oma mängu samas peaksime tegema kõik, mis meie võimuses, avaldamaks survet Saudi Araabiale selleks, et nad lõpetaksid äh, sellise barbaarse tegevuse ning loomulikult tuleks vabastada Raif Badavi. Araabia Saudi, pais. proua Valenciano, aitäh. Saudi Araabia, meie liitlane Raif Badavi blogija, kümme aastat äh, vangistust, tuhat piitsahoopi, piinamine ja surm. rahvusvahelised organisatsioonid äh, aktiveeruvad, nõuavad tema vabastamist. see parlament aga ei saa ühehäälset sõnumit äh, välja saata, kuna Rahvapartei ei taha koos meiega hääletada, ei taha allkirjastada seda resolutsiooni. me nõuame, et riigi- ja valitsusjuhid, ministrid, suursaadikud, diplomaadid ja ettevõtjad, kes äh, Saudi Araabiasse reisivad, ütleks täpselt sama, ka nemad peaksid võtma endale aega ja toetama Raif Badavit. me loodame, et nendes paksudes portfellides, kus on äh, plaanid, äh, geostrateegilised plaanid, et neis on ka mingit veidi ruumi Raif Badavi jaoks äh, ja talle, tema vabastamise nõudmiseks, kui me seda ei ole, siis Euroopa Liit lihtsalt jälle on vait. aitäh, me jõuame vaba mikrofoni vooruni ja me oleme jäänud ajast maha ja ma annan sõna ainult kahele kolleegile, et meil oleks võimalik veel ka ajaraamistikust kinni pidada ja esimesena annan sõna üheks minutiks härra Mark Tarabellale aitäh, lugupeetud kolleegid, see arutelu on heaks võimaluseks esitada äh, tõelisi küsimusi, kas see on normaalne, et me ei ole praktiliselt kunagi käsitlenud inimõiguste rikkumistega Saudi Araabias, ehkki selleks on palju põhjust olnud. Raif Badavi, blogija, äh, kellest me täna räägime, ta on äh, mõistetud kümneks aastaks vangi, tuhat piitsahoopi, lihtsalt selle eest, et ta tegi oma ajakirjaniku tööd Ehm, ja nüüd ma tsiteerin siin, mida ütles äh, proua Lagarde, äh, kes äh, väitis, et hiljuti surnud kuningas on, tegi palju ära naiste jaoks. see ei ole nali. ma ei tea, kas Saudi naised on sellega nõus, kas näiteks see Birmast pärit naisterahvast, kes, kellel pea maha raiuti, on sellega nõus või kas sellega on nõus need naised, kes on arreteeritud sellepärast, et nad juhtisid autot Raif Badavi ja teised lihtsalt nõudsid oma õigusi või taunisid olusid. me ei saa öelda, et me oleme Charlie äh, ja siis jätkame sellega, et ütleme, et me oleme naftadollarid ja äh, ja oleme, käitume väga küüniliselt. aitäh ja nüüd saab sõna proua Lunatšik. aitäh, härra juhataja, lugupeetud volinik mul on väga hea meel, et meil on siin kuue fraktsiooni enamus, kes nõuavad tingimusteta vabastamist ja viivitamatut vabastamist Raif Badavile. sellepärast, et piitsutamine tähendab eh, pikaajalist eh, tapmist ja kümme aastat eh, vanglakaristust vaba arvamuse avaldamise eest on karistus, mida me, millega me ei saa leppida. ja ma imestan väga, miks Rahvapartei selle solidaarsuse avaldusega Raif Badavile ei ühine. miks? kas teie jaoks on äh, majandussidemed ja nafta olulisemad kui võitlus barbaarsete inimõiguste rikkumiste vastu? see ilmselt on nii. see, ma kritiseerin seda solidaarsuse puudumist ja mul on hea meel, et meil õnnestub ilma Rahvaparteita, kes meiega koos ei hääleta, äh, hukka mõista need piitsahoobid ja nõuda äh, vabastamist. ja veel üks sõna, me ootame endiselt seda, et Viini Abdullah keskus nõuaks Raif Badavi vabastamist ja mõistaks hukka selle äh, karistuse, vabastage Raif Badavi kohe. aitäh ja nüüd saab sõna volinik Stiljanides. ma tänan, härra president, kallid kolleegid ma tahan teid tänada selle tähelepanu eest, mida te pühendasite siin kojas sellele, et toetada inimõiguste universaalset kohaldamist kõikjal maailmas. Saudi Araabia on Euroopa Liidu jaoks tähtis partner ja mõjukas poliitiline, majanduslik ja kultuuriline ning usuline eh, tegutseja Lähis-Idas, islamimaailmas nagu paljud Euroopas oleme meiegi olnud väga mures selle karistuse pärast, mis määrati härra Raif Badavisse eh, Saudi apellatsioonikoja poolt möödunud aasta septembris, samuti avalik piitsustamine eh, üheksandal jaanuaril kohaldati talle seda. me oleme tähelepanelikult jälginud neid arenguid, eh, mis tema juhtumis on olnud ning samuti jälginud üleüldist inimõiguste alast olukorda Saudi Araabia kuningriigis. ei ole mingit kahtlust sellest, et härra Badawi süüdimõistmine ning karistuse viis on midagi, mis valmistab tohutut muret Euroopa Liidule. peale selle see süüdimõistev otsus on absoluutselt ebaproportsionaalne. ja Euroopa Liidu välispoliitika kõrge esindaja Frederica Mogherini mm, spiikeri mm, sõnavõtt üheksandal jaanuaril viitas sellele, milline on meie seisukoht siin ja ka nendele algatustele, mis on võetud Euroopa Liidu tasandil Euroopa välisteenistus on kogu aeg silma peal hoidnud sellel juhtumil, eh, sealhulgas Riadis Euroopa Liidu delegatsiooni kaudu. me oleme teinud tihedat koostööd teiste liikmesriikidega ja meil on olnud mitmeid ametlikke ja mitteametlikke kontakte Saudi ametivõimudega, eh, seda nii kohapeal seal kui ka meie pealinnades pärast viitkümmend piitsahoopi üheksandal jaanuaril on edasine piitsutamine praegu peatatud, põhjuseks Raif Padavi tervis ja see on kindlasti positiivne areng ja loodame tõesti, et eh, selle süüdimõistva otsuse edasine kohaldamine peatatakse. ja loomulikult me kutsume üles oma Saudi partnerit peatama äh, see otsus ja läbi vaatama kohtuotsus. ja nagu, et kohu, oleme kuulnud ka, et apellatsioonikohtusse saadetakse see e, otsus õigepeatselt jälle tagasi. igatahes me tahame pidada meie Saudi partneritega inimõiguste alast dialoogi ja kasutame ka seda võimalust, mis praeguse kohtusüsteemi reformimise protsessiga meil on seal avanenud. ja kehaline karistus äh,, alandav karistused ja äh, sõnavabaduse äh, piiramine äh, on tähtsal kohal meie dialoogis Saudi Araabiaga ning jätkuvalt me hoiame tähelepanelikult silma peal äh, Raipa Taavi juhtumil ning kasutame selleks kõiki oma käsutuses olevaid kanaleid. suur tänu, ma olen saanud seitse